Good morning everybody! tere hommikust kõigile! lubage mul avada tänahommikune istung. kõigepealt on päevakorras äh, proua Nicole Kiil-Nielsoni raport teemaks naised ja kliimamuutused. ja ma annaksin sõna proua raportöörile Äh, suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada oma kolleege, mul on äh, väga hea meel kõikide nende huvitavate panuste eest, mis sellele raportile on tehtud. eesmärgiks on äh, viidata sellele, et ideaalses parlamendis Naisõiguste Komisjoni polekski vaja ja peavoolustatuks, peavoolustatud oleksid kõik naisküsimused meie poliitikatesse, kuid äh, kahjuks peab äh, pidevalt inimesi selles veel veenma. naisõiguste komisjon kannab vastutust äh, tuua naised välja praegusest tupikseisust Euroopa poliitikas, aga eriti kliimamuutuste küsimustes me üritame oma raportiga viidata sellele, et äh, naised äh, ei ole ökoloog-, rohelised taimed Ehm, põuad, ehm, maavärinad, üleujutused. naise, naiste surmaoht on neliteist korda suurem kui meeste puhul, näiteks kahe tuhande neljanda aasta tsunami puhul oli see nii, aga ka kahe tuhande kolmanda aasta mm, kuumalaine ajal Euroopas ehm, kuuskümmend protsenti, seitsekümmend protsenti, vabandust, ohvritest olid naised, miks oli nii? naistel ei ole majanduslikke, poliitilisi või rahalisi vahendeid, et ennast kohandada muutuvate oludega või äh, põgeneda. lisaks sellele äh, need sellised ähm, hoiatussüsteemid, kus on naised kohe kaasatud, äh, on näidanud tulemusi, näiteks pärast Michi ähm, orkaani oli just üks linn, kus selline süsteem oli olemas, ainus, kus ükski inimene ei hukkunud ökoloogi-, ökoloogilised küsimused ei ole ainus koht, kus naiste õigused ähm, on vähenenud. Äh, üldiselt on samuti naiste õiguste olukord halvenenud ja sellepärast on meil vaja ülevaatlikku poliitikut. ajaloo jooksul on iga kriisi ajal selge olnud see, et naisõigused jäävad tahaplaanile äh, kliimamuutuse väljakutsed ja probleemid äh, on suured, peab võitlema äh, selle eest, et naiste õiguste mm, tagamine oleks samuti kriisikavade osa. naistel on samuti oma ettepanekuid teha, mitte sellepärast, et nad peaksid alati olema teistsugused, need ettepanekud, aga me elame ikkagi äh, praegu ühiskonnas, kus äh, meie rollid on sugude põhjal väga selgelt äh, ära jaotatud, juurdepääs äh, haridusele on erinev naiste ja meeste vahel, e-, elualade valik, kohustused ja nii edasi. meie oma raportis oleme välja toonud nelja tüüpi meetmed. kõigepealt naiste esindatus, me nõuame, et vähemalt nelikümmend protsenti oleks tehnilistes finantsametites naiste osakaal. naiste häält tuleb kuulda ja arvesse võtta. kaitse ja haridus me peame äh, nõiaringist välja murdma, me peame ohvritest kujutama, kujundama muutuste vedajad nüüd äh, haridus, me peame julgustama äh, naisi äh, samuti asuma tehnilistele aladele ja teadusringkondadesse, aga aitame neil ka kohandada muutuvate elustiilidega, mis on praegu vajalikud ja nüüd, mis puudutab teadusuuringuid, meil on vaja korralikke andmeid, mis oleks ähm, sugude põhjal eristatud, selleks et me mõistaksime paremini, milline on probleemi iseloom ja et me saaksime otsuseid paremini langetada me kinnitame seda, et kliimamuutuste vastane võitlus võiks olla tugevam, kui sooküsimused oleks sinna kaasatud. ja et kui me võitleme diskrimineerimise vastu, siis äh, me leiame paremad lahendused keskkonna jaoks, sellest võidaksid kõik osapooled. kuivõrd läheneb Rio kakskümmend pluss kohtumine, on näha seda, et nii rasketele probleemidele, nagu seda on kliima soojenemine, ei ole lihtsaid vastuseid. me peame muutma oma mõtteviisi ja leidma uusi vahendeid, vahendeid selleks, et mingisugune edasiminek saavutada. suur tänu, äh, proua Kill Nielsen ja nüüd annaksin sõna äh, komisjonile ja seekord on siin volinik Potočnik, kellel on kolm minutit. president, president, lugupeetud liikmed, komisjoni nimel ja eriti just äh, Connie Hedegaardi, oma kolleegi nimel, kes kahjuks täna ei saa siin viibida, tervitan seda raportit, mis koostati naiste ja kliimamuutuse kohta ja tahaksin tänada raportööri nende suurepärase, selle suurepärase tehtud töö eest ja ka sissejuhatuse eest täna. selles raportis räägitakse sellest, kuidas naised peaksid enam mõjutama tulevast kliimapoliitikat. me teame, et kliimamuutus mõjutab just arengumaid ning kõige enam mõjutab ta just kõige haavatavamaid ja kõige vaesemaid just kõige vähem arenenud riikides ja just, ja seal ongi just vanurid, naised ja lapsed need, kes kõige enam kannatavad. kuigi kliimamuutus on sooneutraalne, on tema mõjud siiski erinevad sooti. me teame seda, kuidas mõjutavad kliimamuutused meie eluviisi ning kuidas ähm, meie oma eluviisi muutes saame leevendada kliimamuutusi ning stimuleerida ka majanduslikku arengut, mis muudab vaesed ning haavatavad ehk siis naised ja lapsed pigem kasusaajateks selles protsessis. erinevate temaatiliste ning geograafiliste programmide kaudu oleme püüdnud seda kõike ka teha, tahaksin nimetada äh, jätkusuutlik energia kõigile tippkohtumist sel nädalal Brüsselis, äh, kus äh, räägita, räägitakse just jätkusuutlikust energiast naistele, kuidas kasutada näiteks toidu valmistamisel loodussäästlikumaid vahendeid, pliite ja nii edasi. kuidas kasutada loodussõbralikumaid kütuseid sellised programmid, kus kõik osapooled on võitjateks, on äh, kindlasti ka komisjoni prioriteediks ja äh, soo äh, teema on üks teema, mille peaks komisjon kõikidesse oma poliitikasse tõepoolest sisse võtma. see on tulevikku suunatud lähenemine ja sugu on üks nendest üheteistkümnest sotsiaalsest mõjuvaldkonnast, mis peaks olema hõlmatud kõikidesse mõjuhinnangutesse, mis komisjon enne oma ettepanekutega väljatulekut läbi viib. sooneutraalne äh, poliitika saab alguse sellest, et mõlemad sood on võrdsed otsuste langetamises äh, esindatud niimoodi, et ka äh, naised saaksid enda teadmisi ning oskusi enam rakendada otsuste tegemise protsessi, kuid tihtipeale naiste häält ei ole piisavalt kuulda, nad on alaesindatud otsuste tegemisel ning äh, ka kliimaläbirääkimistel. hiljutises äh, teatises äh, mainiti seda, et sooteemad, sooteemadele suurema tähelepanu pööramine võib leevendada kliimakatastroofide mõju, kus naised on alaesindatud äh, otsuste tegemises. Äh, seal näeme ka, et soo, sugudevaheline tasako-, tasakaal ei ole äh, praegu õiges vahekorras. kui me seda viga püüame parandada, siis on meil võimalik ka jõuda see jätkusuutlikuma arenguni nii et nelikümmend protsenti, mis on naistele ette nähtud, ka selles äh, raportis esindatus äh, nelikümmend protsenti äh, oleks tõepoolest eesmärgiks ja vajadus sugudevahelist tasakaalu tagada leidis kajastust ka püsiva komitee otsuses. samuti Taani eesistuja otsus äh, tuua välja terve rida äh, indikaatoreid äh, tähendab seda, et ähm, see teema on oluline ka nende jaoks ja see on väga oluliseks sammuks ähm, edasi nende instrumentide väljatöötamiseks, et ähm, poliitikad oleks esinduslikumad kõikidel tasanditel nii et me peame olema enam teadlikud sellest, kuidas kliimamuutus mõjutab naisi nende igapäevases elus ja meie kohustuseks on anda naistele parem koht kliimamuutuste, kliimamuutuste alases, alastes läbirääkimistes. nii et tahaksin tänada ja kiita Euroopa Parlamenti ja raportööri selle algatuse eest ja tahaksingi lõpetada pigem positiivsel toonil kindlasti on võimalik sel viisil parandada paljude naiste ja meeste elutingimusi kõikjal maailmas ja komisjon jääb äh, peavoolustama seda küsimust kõikides oma äh, poliitikates ning püüame sellega võidelda negatiivsete kliimamõjude vastu. Most a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményét ismerhetjük meg Envi komisjoni nimel saab nüüd sõna proua Leotaar, kellel on üks minut aega. ja, tänk veel, eerst hele grote dank aan uh.... esmalt eh, sooviksin tänada raportööri. Eh, kõige vaesematest inimestest maailmas on seitsekümmend protsenti naised ja nagu raportöör ütles, tabab kliimamuutus naisi eriti rängalt, sest nad on suurimaks ohvrite rühmaks looduskatastroofide eh, puhul. irooniliselt on aga asi nii, et et nende naiste osakaal, kes saavad osaleda kliimaotsuste tegemisel, on äärmiselt väike, ehkki kliimamuutused tabavad naisi väga rängalt. naised saavad aga anda väga suure panuse parema kliimapoliitika väljakujundamisse. me teame liiga vähe sugude võrdõiguslikkusest ja kliimamuutusest, aga kindel on see, et suurem võrdõiguslikkuse tase on hea kliima seisukohalt ja ja vastupidi, me saame ette kujutada, kui õudne on nende inimeste elu, kes, nende naiste elu, kes peavad äh, käima kaevudest vett äh, tassimas, need teed muutuvad äh, järjest pikemaks, nad peavad korjama mm, puid seetõttu, et sööt teha, neil on järjest vähem aega, aga lastel on järjest vähem aega selleks, et õppida ja ma pean ütlema, et tark naine on kliimamuutuste jaoks paremini ette valmistatud. aitäh ja nüüd annan ma sõna Euroopa Rahvapartei esindajale Marianne Deltševale. aitäh, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tervitada äh, proua Nicole Kill-Niiseli suurepärast tööd ja äh, variraportööri tööd äh, selle raporti puhul, mis käsitleb küsimust, millist rolli saavad äh, naised mängida kliimamuutuste puhul ja mis näitab, et soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste vahel on tihe seos. me peame nägema, et asjad ei edene, kui me jätame naised välja rohkem kui viiskümmend protsenti inimestest maailmas naised on äärmiselt olulised kliimamuutust, kliimakaitses, mitte sellepärast, et äh, tagajärjed, äh, mis on vastaval poliitikal, tabavad neid kõige rängemini, vaid nemad on eelkõige need, kes tunnevad kõige paremini häid tavasid. väga oluline on tunnustada naiste äh, rolli, mm, kui on vaja läbi viia tõelisi muutusi keskkonnakaitse alal. keskkonnakaitse alal saavad muutused tulla, kui naised kaasatakse vastavatesse uuringutesse. Euroopa Liit peab äh, avama naistele võimalused selleks, et äh, saada äh, paremaid teadmisi ja kogemusi. me peame edendama naiste rolli otsuste langetamisel selleks, et tagada suuremat mitmekesisust roheliste lahenduste puhul, mis annavad äh, panuse keskkonnaprobleemide paremasse haldusesse ja edendavad võrdõiguslikkust. me peame rõhutama ka võrdõiguslikkuse rolli ja naiste äh, demarginaliseerimist äh, otsuste langetamisel see võib anda panuse sellesse, et saavutada aastatuhande eesmärke rohe, jätkusuutlik areng annab naistele paremat ligipääsu erinevatele ressurssidele, sellest saavad kasu kõik osapooled, komisjon ja liikmesriigid peavad suurendama lisaväärtust kõigi meetmete puhul ja e-, edendama naiste õigusi, jätkusuutlikku arengut, keskkonnakaitset selleks, et äh, neid kõigis, kõigi poliitikate puhul rohkem arvesse võetakse, aitäh! Äh, suur tänu, sotsialistide nimel annaksin sõna proua Estrelale, palun, teil on kaks äh, minutit suur tänu, härra president, kõigepealt ma tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile proua Kill Nilssonile. proua Nilssoni raport on väga huvitav ja hästi kirjutatud sujuv äh, oli ka koostöö äh, raportööri, variraportööride ja teiste kolleegide vahel ja seega on tulemus äh, väga hea. kliimamuutuste tagajärjed ei ole sooneutraalsed, need tagajärjed ei ole samad meestele ja naistele, nii nagu nad ei ole samad vaestele ja rikaste jaoks, arengu ja arenenud riikide jaoks kliimamuutuse tagajärjed on hullemad vaesemates riikides ning võivad äh, praeguseid äh, ebavõrdsuseid veegi, veelgi süvendada. naised äh, langevad mitmesuguse diskrimineerimise alla, eriti puudutab meid vaesus, seitsekümmend protsenti meie vaestest on naised ja samuti oleme me haavatavamad kliimamuutustele ning looduskatastroofide tagajärgedele. ebavõrdsuse kaotamine ning võitlus kliimamuutuste vastu on omavahel seotud õiglust äh, kliima mõttes ei ole võimalik e-, ilma tõelise soo võrd-, võrdõiguslikkuseta. Äh, kliimamuutused mõjutavad äh, naiste seisukorda väga pikaajaliselt, see puudutab haridust, juurdepääsu teenustele, terved elanikkonnagrupid kolivad kliimamuutuste eest mujale ka looduskatastroofides on naised ja lapsed eriti haavatavad, näiteks looduskatastroofide piirkondades on järjest vähem neid lapsi, kes koolis käivad, vaesus, mis tõusetub põuast, tähendab seda, et naised peavad rohkem tööd tegema selleks, et leida vett, küttematerjali, üsna tihti tütarlapsed peavad lihtsalt äh, koolist välja jääma, sest et äh, nad peavad oma emasid kodus kodutöödel aitama see on ka põhjus, miks me peame rakendama selliseid meetmeid, mis suurendaksid äh, võrdõiguslikkust, võrdsust äh, sugude vahel, eriti looduskatastroofide vahel ja loomulikult naised on harjunud loodusressursse kasutama, ehk teisisõnu, nendel on tohutu teadmiste potentsiaal, mida tuleks ära kasutada selleks, et leevendada kliimamuutuste negatiivseid mõjusid ja, ja et paremini nendega kohaneda suur tänu äh, ja nüüd saab liberaalide nimel sõna kolleeg Johanson härra president, kallid kolleegid, härra volinik, ka mina tahaksin mm, tänada meie raportööri selle raporti kallal tehtud töö eest. tegemist on äärmiselt olulise raportiga ja minu ma-, sõnavõtt täna keskendub ka mm, kliimamuutuste ja naisküsimuste vahelistele seostele. Euroopa Parlament ja teised äh, sellesarnased institutsioonid on kõik sellega nõus, naistel on väiksem juurdepääs ressurssidele, haridusele ja poliitilisele võimule. lisaks sellele kannatavad naised ja lapsed ka rohkem äh, kliimamuutuste negatiivsete tagajärgede all. kolm neljandikku maailma põgenikest on naised ja lapsed ja selleks, et praegust olukorda parandada, on meil vaja nii väikese kui ka suuremahulisi meetmeid äh, ette võtta. ilma holistliku lähenemiseta läheb kaduma väga palju olulist infot ja pusletükid ei saa kokku. naised üldiselt majandavad oma elu üldiselt keskkonnasõbralikumalt ja natukene jätkusuutlikumalt kui mehed ja seega võiksid naised olla uute äh, nutikate vee ja energia kasutamiste mõtete taga nii kodumajapidamistes kui ka mujal. meil on hädasti vaja eh, ressursse vastutustundlikult eh, kasutada. Euroopa eh, ja maailm peaks rohkem ära kasutama naiste ja meeste ideid, loovust, mõtteid, aga ka ressursse, selleks et me saaksime kõik jõupingutused suunata äh, kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, naised ja mehed koos äh, võivad äh, tagada selle, et äh, meie strateegiad selles valdkonnas on õiglasemad ja ülevaatlikumad. näiteks tuleb naiste osalust suurendada poliitilistes organisatsioonides, mis mõjutavad selliseid küsimusi, näiteks peaks naiste osalus kliimaläbirääkimistel olema suurem suur tänu ja nüüd äh, Euroopa konservatiivide reformistide nimel saab sõna proua Janaku Taakis, palun. mikrofon palun kõnele. suur tänu kliimamuutuste konverentsi saavutati läbimurre tänu kahele naisele. otseläbirääkimised Euroopa Liidu kliima äh, voliniku ja India keskkonnaministri vahel viisid kokkuleppele seda konverentsi juhtis ka sama jõuline naine, Lõuna-Aafrika rahvusvaheliste suhete ja koostööminister aga siin raportis on täiesti nende naiste saavutused jäänud tähelepanuta see tähendab seda, et äh, siin on kõik taandatud no numbritele, nõuab see raport neljakümneprotsendilist naiste osalust kliimaläbirääkimiste meeskondades. ma olen siin kojas mitu korda selgitanud seda, et kvoodid äh, on alandavad naistele, samas äh, selline võidujooks kvootide suunas äh, on püsiv, me oleme näinud kvootide nõudmist nii äriringkondadesse kui ka poliitikasse ja nüüd on siis kliimapoliitika kvoo-, kvoodiarmastajate sihikul. kvoodid moonutavad võrdsust. lisaks sellele alandavad nad ka neid naisi, kes on saavutanud edu ja jõudnud äh, tippkohtadele sellepärast, et nad seda väärivad. kliimamuutused on ülemaailmne probleem ja meil on vaja ülemaailmseid kokkuleppeid selleks, et see lahendada. köszönöm szépen! suur tänu ja nüüd äh, saab EFD fraktsiooni nimel sõna äh, Roger Helmer, palun. president, president., see raport on äh, kangelaslik püüdlus siduda kaks kinnismõtet, mis sellel parlamendil on, ehk siis naiste õigused ja kliimamuutused kliimamuutused eh, tihtipeale saab väärimatult liialt palju tähelepanu, kuid on vähe inimesi, kes leiavad, et koduvägivald, valla põhjustajaks on samuti kliimamuutused või siis, et naiste alaesindatus parlamentides on samuti tingitud kliima soojenemisest nii mehed kui naised eh, jagavad sedasama kliimat Nad ähm, kasutavad samu äh, elektroonilisi seadmeid, vaatavad äh, televiisorit, nad äh, hingavad sedasama õhku ning ähm, siin raportis on räägitud sellest, et mehed ja naised peavad kuidagi erinevalt kohanduma ähm, kliimamuutustega esimeseks kõrvalmõjuks kliimamuutusele äh, on, negatiivseks mõjuks on see, kuidas meie reageerime äh, kliimamuutustele, me näeme, kuidas äh, tööstus ning töökohad on tõrjutud välja Euroopa Liidust tänu sellistele poliitikatele riikidesse, kus standardid on madalamad. kahjuks on sellistel algatustel veelgi tõsisem ja kaugeleulatav mõju naistele ning Äh, vaestele. Äh, ainus, mis me saame nende heaks teha, on see, jätta kõrvale oma absurdsed äh, kliimapoliitika algatused. aitäh, järgmiseks kõnelejaks on kuue fraktsiooni nimel härra Gustavson, kaks minutit, palun. Eh, lugupeetud president, kõigepealt ma sooviksin tänada proua Kiil Nissoni eh, suurepärase tehtud töö eest ja koostöö eest selle raporti kallal. see on äh, ajalooline samm, sest esimest korda, nii palju kui mina tean, Euroopa Parlament vaatab kliimamuutuste teemale sooperspektiivist. see raport toob selgelt välja selle, et kliimamuutus ei ole sooneutraalne. me teame, et kliimamuutuste põhjustajatena on meeste roll äh, suurem, samas kannatavad nende muutuste all enam naised meestel on palju suurem ökoloogiline jalajälg ja tundub, et naised on äh, palju enam valmis tegutsema ning elama keskkonnasõbralikul viisil. ja kui me seda, äh, selle teemaga ei äh, tegeleks, siis muutuks olukord veelgi tõsisemaks ja me teame, et ka milleeniumi arengu äh, eesmärgid seatakse ohku, seatakse ohtu sellega, kui me üldse kliimamuutustega ei äh, tegeleks. siin on välja pakutud äh, konkreetsed eesmärgid, näiteks kvoodide kehtestamine, naiste esindatuse tagamiseks kõikidel otsustus langetam-, otsuse langetamise tasanditel. naised on väga oluliseks faktoriks kliimamuutuste vastases võitluses. paljud näited näitavad seda, et naiste harimine aitab elusid päästa, kui ähm, ilmnevad looduskatastroofid, näiteks metsade kaits-, kaitsmisel ning kõrbestumise vältimisel on kindlasti naiste jõupingutused ähm, väga olulisel kohal kindlasti toob äh, selline tegevus äh, kaasa ka endaga suurema demokraatia leviku ning inimõiguste kaitse. aitäh, nüüd äh, tundub, et härra Griffinit praegu siin ei viibi ja seetõttu annaksin sõna muudame kõnelejate järjekorda, kuna härra Griffin saabub aga kõigepealt annaksin sõna, eh, sõna härra eh, Skjuslevskale. kui me räägime naistest ja kliimamuutust, siis mõnes mõttes on see midagi täiesti uut, kuid arvestades seda, et naised on eh, väga olulised äh, koduste majapidamist puudutavate otsuste langetamisel ja kuna nad on ka kodanikuühendustes aktiivsemad, siis leian, et enam tähelepanu peaks äh, sellisele teemale pöörama. kui me mõtleme selle peale, kuidas naisi enam kaasata kliimamuutuste vastasse võitlusse, siis on meil võimalik teha järgmist. me peaksime suurendama naiste arvu, kes äh, Äh, on saanud äh, hariduse just äh, tehnoloogilistes ülikoolides, et nad, et meil oleks enam naiseksperte selles valdkonnas, et neid saaks enam kaasata kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, samuti otsuse langetajate, naisotsuse langetajate osakaal peaks suurenema eriti kui me räägime võrdsest juurdepääsust ähm, äh, niinimetatud äh, ökomajandusele, et see oleks tagatud võrdselt nii meestele kui naistele ja meil on vaja kiireid igapäevaseid muutusi, mis aitaksid äh, naiste võimalusi ähm, krediidile, laenudele juurdepääsuks, naiste juurdepääs mikrolaenudele ja sellega seotud teenustele on väga oluline faktor ök-, niinimetatud ökomajanduse edasiarendamiseks ning kliimamuutuste vastases võitluses, aitäh. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Danšile, teil on poolteist minutit. Mike, Mike, please. aitäh suured väljakutsed, millega praegu inimkond võitleb, on just nimelt võitlus kliimamuutuste vastu ja see peab olema tihedalt seotud võrdõiguslikkusega. looduskatastroofid, eh, tagajärjed eh, tapavad neliteist korda rohkem eh, naisi kui mehi seitsekümmend viis protsenti vaestest maailmas on naised, kes eelkõige teevad äh, Äh, põllutööd. kaheksakümmend viis protsenti looduskatastroofide äh, tagajärjel surnutest on naised äh, ning kuuskümmend viis protsenti poliitilistest pagulastest on naised. ja nemad kannatavad kõige enam ressursside, ressur-, puudutavate sõdade all naised on diskrimineeritud, mis puudutab äh, juurdepääsu ressurssidele ja muuhulgas ka näiteks ähm, ravimitele. naised ei joma varasid, neil ei ole juurdepääsu laenudele. Need on ainult mõned põhjustest, miks äh, naised äh, on vähem kohanenud kliimamuutusega me ei loo siin mingit konkurentsi naispoliitikate ja kliimapoliitika vahel, aga me peame leidma kõige adekvaatsemaid lahendusi selleks, et teha edusamme samaaegselt mõlemas valdkonnas. ma tänan raportööri ja me peame sookriteeriumid kaasama kõigi poliitikate ja programmide hindamisse. vaja on paremini mõista äh, kliimamuutuste ja soo äh, vahelist seost selleks, et leida paremaid lahendusi ja mm, võidelda probleemide vastu aitäh, järgmine kõneleja on proua Parvanova, kellel on poolteist minutit. suur tänu, härra president, äh, härra volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin tunnustust avaldada proua Neil Kilsenile suure töö eest, mis on ära tehtud, ma tervitan seda raportit, kus äh, kutsutakse üles naistele andma kliimamuutuste vastases võitluses suurem roll ja ma arvan, et sooküsimuste kaasamine kliimamuutuste poliitikasse teeks tegelikult need poliitikad tõhusamaks ja õiglasemaks statistika, statistika näitab, et naised on ebaproportsionaalsed kliimamuutuste ohvrid, eriti kliima- ja ressursisõdades ja looduskatastroofides äh, äh,, alatoitumine, soopõhine vägivald äh, ja äh, haigused on samuti probleem. me peame arvestama sellega Euroopa kliimapoliitikas ja nõudma seda, et kliimastrateegiad ja meie vastused on äh, sootundlikud. sooküsimuste peavoolustamine vähendaks diskrimineerimist soopõhiselt ja suurendaks naiste potentsiaali selleks, selleks, et mõista paremini kliimamuutuste soo aspekti, samuti selleks, et välja kujundada vastutustundlikud ähm, strateegiad ja seega peaks toetama ka äh, soopõhiselt segregeeritud statistika äh, äh, kogumist. Euroopa Liidu peamine prioriteet peaks siiski aga olema õigusliku kliima, õiguslikult siduva kliimakokkuleppe Äh, saavutamine ja seega on Euroopa Liidu peamiseks küsimuseks loomulikult probleemiks seda, kuidas seda teemat äh, rahvusvahelisel tasandil edendada, et erinevused äh, hüljata ja et jõuda usaldusväärse ja jätkusuutliku lepinguni on ülioluline, et poliiti-, kodanikud jõuaksid sellisele kokkuleppele, mis oleks aga ka sootundlik ja hõlmaks endas konkreetseid strateegiaid kliimamuutuste tagajärgede vähendamisele. kuivõrd nüüd on saalis kohal ka härra Griffin, siis äh, on järgmisena sõna teil härra president, äh, oleks suhteliselt äh, lihtne nalja visata selle raporti üle, nii nagu miljonid äh, tänased ajalehelugejad Suurbritannias ka teevad. ajal, kus eurokriis inimesi enesetapule juhib, on selline raport, oleks see olnud selle kuu alguses olnud päevakorras justkui nagu aprillinali, aga tegelikult diskrimineerimise institutsionaliseerimine eh, Euroopa, poole Euroopa rahva vastu ei ole mingisugune naljaasi. Äh, siin paljud naised on rääkinud seda, kui tore see raport on. tegelikult äh, tahetakse sellega külvata erinevusi sugude ja viha sugude vahel ja äh, üle terve maailma kliimamuutuste kasutades viha külvata üle terve maailma, sellel taga, sellel kurjategul on ka, kuriteol on ka ohvrid miljonid mehed ei saa juurdepääsu oma naistele pärast kibedaid abi, abielulahutusi. miljonid lapsed lihtsalt näpatakse riigi poolt ära, see äh, ei taga isadele õigusi ja selline militaristlik feminism on selleni viinud, nii nagu ka selle raporti puhul me näeme. samas on maailmas tõelisi probleeme, kel, milles kasvat-, kannatavad päris inimesed, poliitikud peaksid neid probleeme lahendama, mitte ei peaks seksistlikutele me-, meeste vastastele, meest-, perekondade vastasele jamale oma raha ja aega kulutama, lõpetagem selle tühja silmakirjaliku äh, mulje ajamise ja keskendume tegelikele probleemidele. A következő felszólaló Strifler a two percben. meie järgmine kõneleja on proua Strifler, kellel on kaks minutit. palun vabandust, äh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, äh, kliimamuutusi tuleb käsitleda tervikuna, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ülemaailmsel tasandil ja tõsi on see, et naised elav, kes elavad arenguriikides, on esimesed ohvrid. see diskrimineerimise konstateerimine, mis naisi tabab äh, sissetulekute juurdepääsul ressursside ja muudes valdkondades, näitab, et naised on äärmiselt haavatavad ja nad on äärmiselt haavatavad ka katastroofide puhul. meie võitlus kliimamuutuste vastu ei tohi jätta välja sooküsimusi, nagu ka meie arenguabipoliitika ei äh, tohi jätta äh, äh, käsitlemata naiste rolli arenguriikides. Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et edendada naiste rolli arenguriikides äh, suurtes äh, rahvusvahelistes organisatsioonides ja ÜRO kliimakonverentsidel. vahel on mul äh, tunne, et äh, ma näen und, eriti pärast seda, mida ma just kuulsin. on tulnud aeg selleks, et võtta sooküsimusi arvesse arengupoliitika, inimõiguste poliitika ja kliimamuutuste poliitika väljakujundamisel, aitäh! köszönöm szépen! A következő felszólaló másfél... Suur tänu, proua Schifler. Järgmisena saab Marita Ulfskog pooleteiseks minutiks sõna, palun. Suur tänu, härra president. Hur kvinnor och män i olika grad. see raport näitab seda, kuidas naised ja mehed on kliimamuutuste taga erineval tasemel ja et meie juurdepääs ühistele ressurssidele on erinev ja et kliimamuutused puudutavad meid erinevalt. sellise arengu kohta on meil vaja rohkem teavet, kui me tahame hoiakuid, äh, suhtumist muuta ja maailma paremaks muuta. selle eest ju võitlevad enamused meist siin kojas, isegi kui me seda ei tee alati kõike samade, kõik samade vahenditega meil on üle terve maailma vaja teadmisi nende probleemide kohta rohkem koguda. me sõlmime Euroopana palju kaubandus- ja muid kokkuleppeid Äh, teiste riikidega ja minu meelest sooküsimused peaksid olema nendes lepingutes sees. lubage tänada proua Gil Nilssonit selle raporti eest kliimapoliitika kohta, sellepärast et äh, see on täiesti uut kliima soojenemise aspekti puudutav raport ja see on positiivne, et äh, see teema on esile võetud, sest et me teame, et meie kliimamuutuste vastane võitlus võiks olla palju efektiivsem, kui sooküsimused oleksid sinna kaasatud kui me tahame selliseid äh, kliimapoliitikaid, äh, mida siin suure häälenemusega tavaliselt vastu võetakse, oleksid midagi enamat kui tühjad sõnad paberil, siis on meil vaja mm, äh, andmeid ja suuna andmist, mis meid õige eesmärgi poole suunaksid ja üks nendest suunaandjatest selline raport on. suur tänu ja Andrea Zanoni saab järgmisena sõna, palun la lotta ai cambiamenti climatici è necessaria alla sopravvivenza võitlus kliimamuutuste vastu on vajalik sellepärast, et inimkond ellu jääks ning äärmiselt vajalik on see, et Euroopa ja kõik teised osapooled äh, äh, teeks kõik selleks, et ähm, tõkestada edasisi looduskatastroofe. ning rahvusvaheliselt on tunnustust leidnud ka see, et kõige rohkem mõjutab kliimamuutus vaeseid ja kuuskümmend protsenti maailma vaestest on naised. tegemist on naistega kolmanda maailma riikides, kes mängivad põhilist rolli äh, vee Äh, varustuse ja vee haldamise puhul ja põllumajanduse puhul. naised peavad äh, põue tõttu tegema rohkem tööd, äh, tegema rohkem tööd sellepärast, et on vee, veepuudus on suurem kliimamuutuste tagajärjel ning seetõttu tuleb naisi kaasata ÜRO raamkonventsiooni väljatöötamise kõigisse etappidesse. see tagab selle, et naiste olukord võetakse rohkem arvesse. Krista Klaas-Asson aitäh ja järgmisena saab sõna Krista Klaas kaheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kliima muutub, naise, see ta, puudutab ja naised saavad ka üht-teist ära teha ja ala, naeruväärseks muutub see arutelu üksnes siis, kui me peame selliseid kõnesid, nagu kolleeg Griffin just pidas see raport on oluline ja me teame seda ja teadlased ja eksperdid otsivad põhjuseid ja lahendusi ja, ko ja kohati on arvamused muidugi erinevad. erinevate tõlgenduste puhul oleme aga kindlad ühes. kui me maailmas äh, kasutame sama palju loodusvarasid, nagu siiamaani on varsti varud ammendatud energia kokkuhoid on äärmiselt vajalik. kliimamuutus ei mõjuta mitte üksnes meie keskkonda, äh, vaid äh, toidupuudus ja veepuudus äh, suurendavad majanduslikke probleeme ja probleemidele järgnevad poliitilised probleemid. ning siin nõutakse naiste kaasamist Äh, selle, tugevamalt sellesse teemasse, sellepärast et pool inimkonnast on äh, naised, seitsekümmend protsenti naistest on, vaestest on naised ja kaheksakümmend protsenti pagulastest on naised. oluline on äh, kaasata naisi rohkem kliimamuutuste vastusesse võitlusesse. naised mängivad äärmiselt olulist rolli ressursside haldamisel, nad on just nimelt rohujuure tasandil, nad otsustavad, millega köetakse või kuidas jahutatakse, kui kui me tuvastame, et väga palju energiat läheb äh, lihtsalt kaduma, siis siin on tohutu potentsiaal, kuidas äh, säästa energiat ja CO2 heidet vähendada. naised äh, panevad aga aluse sellesse, et lapsed käiksid meie ressurssidega mõistlikult ümber kui me soovime ta-, maailma parandada, siis on see võimalik ainult koos naistega, see raport näitab olulisi lahendusvõimalusi, olulisi seoseid, aga see peaks keskenduma olulisele teemale naised ja kliimamuutus ning mitte nõudma äh, kõik selliseid äh, äh, ning mitte lahjendama olulisi teemasid kvootide nõudmisega, aitäh. aitäh ja nüüd ma annan sõna proua Blinkevitš-Uutele. aitäh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest tõsi on see, et me ei ole piisavalt pööranud tähelepanu äh, sooteemale kliimamuutuste vastases võitluses. härra Griffin näitas, et ta ei saa tegelikult äh, selle asja sisust äh, aru. me näeme, et sooteema ei kajastu kliimamuutuste vastases võitluses praegu kuidagi, kuid see, kui palju naised kannatavad looduskatastroofides, samuti lapsed, näitab selgelt, et äh, probleem on tõsine ja et kõige enam kannatavad just lapsed ja naised äh, arenguriikides. naised töötavad tihtipeale põllumajandussektoris, äh, nad teevad kõvasti tööd, neil ei ole piisavat juurdepääsu arstiabile. meil ei ole küll täpseid andmeid selle kohta, mis aitaks meile hinnata, kui suur täpselt on see sooline mõõde kliimapoliitikas, kuid kindlasti peaks olema üks meie prioriteetidest. nüüd äh, proua Barbara Matera. aitäh. teadlikkus ähm, äh, soo alase poliitika ning kliimaalase poliitika vahelistest äh, seostust äh, on alles hiljas, hiljuti jõudnud meie tähelepanu alla. praegu on olukord äh, väga tõsine ja on oht, et me ei saavuta rahvusvahelist kliimakokkulepet nii et äh, kõikide silmad on suuda, suunatud äh, Riia tippkohtumisele sel aastal, kuid kui me räägime äh, kliimamuutuste vastasest võitlusest, siis on meil võimalik palju ära teha selleks, et see võitlus muutuks tõhusamaks. me peaksime püüdma täpselt määratleda ebavõrdsuse põhjused ning võidelda nende põhjuste vastu kui meil oleks paremad andmed, siis oleks meil võimalik selle protsessi vastu ka tõhusamalt võidelda. kuid kindlasti peame me silmas pidama perede kui, pere kui terviku ähm, huvisid ning kaitsmist selles protsessis. väga oluline on ühelt poolt toetamine ning teiselt poolt vastutuse äh, võtmine ning seos soo ning äh, kliima vahel peaks kindlasti olema osa Euroopa Liidu poliitikatest üldiselt, mitte ainult mingite konkreetsete, konkreetsetest poliitikatest. see puudutab äh, kõiki inimtegevuse valdkondi. ja seetõttu peaksime me selle läbivalt võtma kõikide oma õigusaktide väljatöötamisse. Papadopoulou asszony következik egy percben. Aitäh ja järgmine on proua Papadopoulou. Hello. Kirje proedre, η αλλαγή του κλίματος. Aitäh. Kliimamuutus toob endaga kaasa keskkonnapoliitilised ja inimlikud katastroofid, see mõjutab dramaatiliselt vaeseid inimesi maailmas ja praegu me tegeleme siin eelkõige naistega, sest et äh, naised moodustavad kaheksakümmend protsenti looduskatastroofide ohvritest, äh, nende looduskatastroofide äh, ohvritest, mis tulenevad kliimamuutustest ja naised on ka suur kliim, kliimapagulaste osas ülekaalus. ma saan olla väga paljude asjadega siin nõus, näiteks sellega, et meil peab olema kliimaalane õiglus aga rõhutada tuleb ka seda, et vaja on soospetsiifilist mõõdet kaasata äh, kõigisse kliimapoliitika aspektidesse ja jätkusuutliku arengu aspektidesse, selleks on vaja ka spetsiifilisi uurimusi, mis äh, oleksid, äh, kus, kus andmed oleksid ähm, struktureeritud soopõhiselt. nii on võimalik paremini hallata ka keskkonnapagulaste olukorda, vaja on leida üht, terviklikud lahendused kliimaküsi-, küsimustes. aitäh ja nüüd saab sõna Anna Zaborska üheks minutiks. president, volinik, ma sooviksin e, tänada raportööri, kuid kui me loeme punkti kolmkümmend 30..., kus räägitakse sellest, et äh, rahvastiku kasv mõjutab kliimat ning rõhutab vajadust reageerida asjakohaselt, kui ühiskonnas on rahuldamata naiste ja meeste vajadused rasestumisvastaste vahendite järele. mul on siin äh, kaks küsimust, kas raportöör tahab siin öelda seda, et me äh, peaksime laste sünnitamise järele jätma selleks, et kliimat kaitsta et siis äh, ei oleks meil probleemi süsinikdioksiidiga, jagaksime lihtsalt äh, laiali rahastumisvastaseid vahendeid, äh, kondoome ja nii edasi, ja kui me niimoodi sellele küsimusele lähen-, läheneme, siis ei ole mitte mingisugust mõtet üldse seda teemat äh, edasi arutada, see tähendab seda, et äh, naised siis ei peakski äh,, emad olema, see tähendaks seda, et arenguriikides peaks olema vähem lapsi ja nii edasi, kuigi need inimesed elavad meilt tuhanded, meist tuhandete kilomeetrite kaugusel, ei tähenda seda, et nei-, nende väärtus oleks vähem, väiksem kui meie väärtus, me küll teame, et joogivett on Aafrikas vähem ja üheks vaesuse allikaks ka vastavalt käesolevale raportile on eh, elanikkonna rahvastiku eh, suurenemine, kuid eh, ka jaanuaris kaks tuhat üksteist tuli IMF välja raportiga, kus räägiti kümnest kõige kiiremini kasvavast majandusest ja seitse eh, nendest eh, majandustest, nendest riikidest on Aafrikas ja samuti on need ka kõige kiiremini kasvava rahvaarvuga riigid. aitäh ja järgmine proua Matsooni, kellel on kaks minutit. aitäh kolleeg Kiil Nielseni raportiga on Euroopa Parlament uuesti näidanud, kui tugev on tahe võidelda selle eest, et meil oleks võrdsem ja võrdõiguslikum ühiskond. ma ei kirjeldaks seda niimoodi, nagu kolleeg Helmer seda tegi ja ma arvan, et tegemist on tõesti otsustava lähenemisega äh, mis on suunatud sellele, et Euroopa Liit äh, saaks paremini hakkama kolmanda aastatuhande äh, väljakutsetega. meie raportis äh, käsitletakse seda, et kliimapoliitikas tuleks arvesse võtta sooküsimusi. kolleeg on väga palju mm, pingutanud, aga ma ei saanud siin sellest otsesest seosest päris hästi aru. aga igal juhul saan ma olla selle, nõus selle raporti eesmärkidega eesmärk seisneb selles, et soovitakse teostada ühiskonda, kus ei oleks enam, ei leiaks enam aktsepteerimist erinevused ei ole võimalik leppida sellise ühiskonnaga, kus naistel on vähem kui üks protsent maailma varadest, kus enamus naistest, kes peavad, inimestest, kes peavad hakkama saama ühe protsendiga päev, ühe dollariga päevas, on naised, kus äh, naised moodustavad kaks, äh, teevad ära kaks kolmandikku maailma töötundidest, aga saavad üksnes väikse osa töötasusest. kõike seda tuleb muuta. kui ki, proua Kiil ni, Nielsen öö, äh, so-, kritiseerib neid asju, siis ma arvan, et tegemist on olulise instrumendiga selleks, et tõesti tagada mm, sooküsimuste arvessevõtmine kõigi poliitikate puhul. kliimamuutused äh, tekitavad selliseid äh, probleeme, mis tagavad, äh, tabavad kõige hullemini just nimelt haavatavamaid elanikkonnarühmi nagu naisi, aga naisküsimusi tuleb tõesti arvesse võtta kõigi Euroopa Liidu poliitikate ja liikmesriikide poliitik-, mm, mm, poliitikates. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Piedikäinen, aga teda siin ruumis ei ole, ja seetõttu me alustame nüüd äh, vaba mikrofoni vooruga ja esimene kõneleja on Romano Jordan. Äh, suur tänu, äh, härra president, ma palusin sõna sellepärast, et ma tahaksin samuti nõustuda sellega, et et äh, naiste ja kliimamuutuste vahel teatav seos on, aga ma olen Krista Klassiga nõus, me ei peaks siin laskuma detailidesse, vaid pigem vaatama üldistele ja olulistele laiematele probleemidele. haridus minu meelest on siin võtmetähtsusega kõnekäänu kohaselt, kui koolis käib mees, siis on tulemuseks üks haritud mees, kui koolis käib äh, naine, siis on tulemuseks üks haritud perekond. naised on need, kes pere taga, paradigmasid kõige rohkem mõjutavad aga teisalt langevad äh, naised äh, sagedamini kliimamuutuste negatiivsete tagajärgede ohvriks kui mehed ja sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. eriti kui me mõtleme sellele, kuidas Euroopa Liit annab arenguabi lõpetuseks ma tahaksin rääkida ka naiste osalusest otsustuslangetusprotsessides. ma toetan kõiki jõupingutusi, mis võiksid viia naiste osaluse suurenemiseni otsustuslangetusprotsessides. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, proua Jäädenmägi. mikrofon palun suur tänu, äh, härra president, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri suurepärase raporti eest, kuid kui lubate, siis ma ka natukene kritiseeriksin äh, kogu seda kliimamuutustele lähenemist laiemalt, kui me räägime kliimast ja ilmastikust, siis me üsna tihti räägime ainult numbrite keeles ja turgudest aga minu meelest peaks esile siin tõstma hoopis inimesed, need inimesed, kes on selle probleemiga oma igapäevases elus silmitsi. ühe arenguriigi naisele ja me teame, et seal on naised kõige raskemas olukorras võib-olla üldse, äh, ei ole kliima soojenemise taga mitte ainult ebaõnnestumised turgudel vaid äh, nende jaoks äh, on kõige olulisem see, mida need kliimamuutused tähendavad nende igapäevasele elule ja need äh, aspektid jäävad tihti kõrvale iga, nendes aruteludes. kliimamuutuste problemaatikas inimesed peaksid olema ikka kõige tähtsamad ja alles siis tulema arvnäitajad ja turud. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Romeva no es casualidad eh, suur tänu, härra president. üks asi tuleb selgelt välja ütelda. ei ole sugugi äh, juhuslik, et enamus kliimamuutuste ohvreid äh, on naisi. see on nii sellepärast, et naised on haavatavamad. haavatavamad on nad sellepärast, et meie ühiskonnas on tõsiseid struktuurseid probleeme. me oleme siin parlamendis äh, sageli kuulnud väga selgeid sõnavõtte, mis panevad meid kõik muretsema proua Gil Nielsen oma raportis ei ole teinud muud, kui eh, kirjeldanud eh, maailma, tänaseid maailma probleeme ja milliseid jõupingutusi tuleks teha ja rõhutab sellele, et naised tuleb otsustuslangetusprotsessidesse kaasata. see on tema kõige esimene eh, punkt. teiseks tahab ta lõpu pan-, lõpule panna, lõppu panna sellele, et naisi, naised satuvad diskrimineerimise ohvriks ja üldse kliima soojenemise ohvriks ja selleks on vaja kaitset ja kolmandaks rõhutab seda, kui oluline on sooküsimuste peavoolustamine kliimapoliitikas. osad kolleegid äh, ausalt öeldes äh, räägivad siin juttu, mis kuulub kahe-kolmesaja aasta tagusesse aega. järgmisena saab sõna proua Miranda. suur tänu, härra president ma tahaksin omalt poolt samuti tunnustust avaldada proua Gil Nielsenile selle suurepärase raporti eest. naine nagu, naised, nagu meie raportöör ka ütleb, äh, on kõige rohkem mõjutatud kliimamuutustest. aga kliima muutub äh, praegu ka sellepärast, et me ei ole oma poliitilisi vahendeid õigesti ära kasutanud, me ei suuda täita endale võetud kohustusi Euroopas ega maailmas laiemalt. ma toon teile ühe konkreetse näite igapäevaelust minu koduriigis. nimelt naiste olukord meie eh, kalatööstuses. naised, kes eh, püüavad karpkalu Nende sissetulek on kliimamuutuste pärast tõsiselt ohus, sest et rannikuveed pidevalt muutuvad, mered on öö, ähm, reostatud ja kalavarusid jääb järjest vähemaks ja sellepärast ma saan ainult toetada seda raportit, sellepärast et see seostab enda vahel keskkonnaeesmärgid ja, ja naiste olukorra halvenemise seoses kliimamuutustega. Äh, suur tänu ja nüüd äh, debati lõpetuseks annaksin sõna volinik Potočnikule, kes siis võtab kahe minutiga kokku seni öeldu. aitäh, president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, kõigepealt äh, sooviksin öelda, et kui me räägime naistest ja kliimast, et me räägime äh, tegelikust ja tõsisest probleemist. ja seetõttu ma täielikult toetan raportööri lähenemist ja ma võin öelda, et kolleeg Oni Hedegaard samuti toetab tugevalt seda lähenemist. mis mulle siit debatist meelde jäid, on mõned võtmesõnad, näiteks teadlikkus, andmed, haridus, süvalaiendamine, teadus toetuseks äh, sellele teemale võin öelda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, hakkavad kõik äh, instrumendid põhinema ühe kriteeriumina ka sookriteeriumil ja viiakse alati läbi ka soospetsiifiline analüüs. eelmisel ametiajal vastutasin ma teaduse ning teadusuuringute eest ja seal samuti tegelesime me naiste suurema esindatuse probleemiga. kuid kahjuks ei ole siin mingeid lihtsaid imeravimeid. me näeme, et äh, doktoriõppes naiste arv suureneb kiiremini kui meeste osakaal ja samuti ka teadurite osas on see niimoodi, olukord on paranemas, kuid äh, see ei tähenda seda, et me tulevikus ei peaks selle teemaga enam te tegelema. kuid probleem on pigem äh, seotud sellega, et kui me äh, läheme teadusmaailmast igapäevaellu või tööellu, me näeme, et ähm, naised edenevad karjääriredelil, redelil aeglasemalt, nende lepingud, töölepingud ei paku neile tihtipeale nii suurt kindlust ja see ongi just selle probleemi kese ning meil on vaja pigem terviklikku lähenemist äh, ka sotsiaalpoliitikas. ma ise olen läbi, rahvusvahelistes läbirääkimistes kogenud naiste jõudu ja võin öelda, oma kogemusest, et see on kindlasti fakt, mida me ei saa eirata. ja lõpetuseks, eile olin Horsensis ähm, Taanis, meil oli seal mitteametlik nõukogu, mis tegeles kahe teemaga, äh, seitsmes ähm, keskkonnaprogramm, mida me täna hiljem räägime, ja samuti Rio ähm, plussi käsitlesime. ja võin öelda, et äh, süü-, sugudevaheline tasakaal oli väga oluliseks teemaks ka meie aruteludel. tähtis on see, et me neid teemasid näeksime mitte ainult kliimamuutuste kontekstis, vaid ähm, rohelise majanduskasvu kontekstis äh, üldiselt või äh, jätkusuutliku arengu kontekstis üldiselt. nagu paljud äh, õigustatult välja tõid, kaasatus ning ähm, võrdsus on jätkusuutliku arengu ühtedeks ähm, põhielementideks. areng peab keskenduma just inimestele, inimväärikusele ja ka roheline majanduskasv peaks olema kaasav majanduskasv, mis toob endaga kaasa enam töökohti, aitab võidelda vaesuse vastu ja muidugi aitab säilitada ka meie looduskeskkonda. Rio konverentsi äh, pealkiri juunis ongi just nii, roheline majandus äh, vaesuse vähendamise kontekstis nii et äh, kõik need teemad, mis siin raportis on välja toodud, on selles kontekstis väga olulised. aitäh volinikule! enne kui äh, annan sõna raportöörile lõppsõnaks, tahaksin äh, teatada, et arutelu lõpetab naissoost ase president ja nüüd annaksin sõna proua Kiir Nilssonile. Ähm, ma tean, et me saame äh, usaldada proua Hedegaardi ja komisjoni, ma tean, et me saame usaldada ka äh, Taani eesistujat äh, e, selles, et nad võtavad kuulda meie ettepanekuid. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes siin sõna võtsid, sest see lihtsalt peegeldas seda tööd, mida me oleme ühiselt teinud, see töö on olnud väga rikastav kõigi jaoks, ma arvan, et see arutelu oli vajalik ja vaja on jätkata äh, sellega, et teadlikkus selles teemas, selle teema osas suureneks, igaüks peab jätkama tööd, sellega ma olen väga rahul, ma arvan, et me saame äh, tugineda ka Vilniuses loodud äh, instituudile ma tahaks äh, avaldada austust kõigile naistele, kes äh, äh, maailmas kõikides võimalikes ühingutes, naisteühingutes on saanud aru, kui oluline on ressursside säilitamise küsimus ja kliimaküsimused. pikka aega juba on naised olnud teadlikud sellest, ma näiteks tul-, mainiksin siin Shipcot äh, Indias, tegemist on naistega, kes üritavad säilitada äh, Äh, puid Ruandas on naistel õnnestunud säilitada kuussada oaliiki ja ma tooksin siin nüüd näiteks ka Vangari Mata, meie, kes hiljuti meie hulgast lahkus ja keegi meist ei ole teda unustanud, tegemist on siis äh, rohelise vööndi projektiga, mis on säilitanud miljoneid puid, äh, kõik üle kogu maailma on saanud teadlikuks, et vaja on tegutseda ja me tean, et me saame tugineda nendele organisatsioonidele ning mis puudutab neid kvoote, mis puudutab mind ja minu fraktsiooni, siis me tõesti toetame sellist äh, meedet, mis on võimaldanud meie fraktsioonil olla ainus parlamendifraktsioon, kus valitseb võrdsus. see on ainus võimalus, kuidas edu saavutada. kui me ei kasuta äh, kvoote, siis meil ei õnnestu saavutada naiste ja meeste vahelist äh, võrdsust. ma arvan, et see on lihtsalt vahend eesmärgi saavutamiseks ning lõpetuseks ma tsiteeriksin Einsteini, kes ütles, et probleemi ei ole võimalik lahendada samal tasemel oleva teadvusega, mis probleemi tekitas, aitäh. aitäh raportöörile. lugupeetud kolleegid, sellega on arutelu lõppenud. hääletus toimub täna kell kaksteist ja nüüd me jätkame järgmise päevakorra